lugupeetud daamid ja härrad, kuulutan Euroopa Parlamendi äh, istungiperioodi taas avatuks. austatud kolleegid. esime-, enamik meist teavad äh, vägagi hästi, mis toimus kahekümne kuuendal aprillil äh, kaheksakümne kuuendal aastal.